Der Präsident! Vielen Dank. Suur tänu. Meine sehr geehrten Damen lugupeetud daamid ja härrad, palun asuge oma kohtadele. ja kuulutan kahekümne seitsmendal mail äh, katkestatud istungjärgu taas avatuks. lugupeetud äh, kolleegid, enne kui asume oma tööde juurde,